ning komisjoni asepresidendi avaldus olukorra kohta Eritreas. ja tahaks nüüd anda kõne äh,, äh anda äh, sõna äh, liidu välisasjade kõrge esindaja nimel nõukogu esindajale proua Hennis Flashertile. Teil on sõna, proua minister. aitäh, härra juhataja lugupeetud parlamendiliikmed, tõepoolest on oluline vahetada mõtteid eh, olukorra kohta Eritreas. tegemist on väga väikse riigiga Somaali poolsaarel, mis jätkuvalt eh, on eh, meie tähelepanu keskmes, sellepärast et väga paljud inimesed iga kuu põgenevad sealt, paljud neist põgenevad Euroopasse, üritavad siin leida paremat elu Äh, nad põgenevad poliitilise tagakiusamise eest, nad üritavad sinna leida paremat elu, paremaid töövõimalusi, me oleme tõesti väga mures äh, väga rängade inimõiguste rikkumiste pärast seal, aga inimõiguste austamine on äh, üks Euroopa Liidu välispoliitika peamisi põhimõtteid ja see on osa poliitilisest dialoogist, mida me peame valitsustega üle kogu maailma, muuhulgas Eritrea ametivõimudega. selle dialoogi kaudu, aga ka avalikult äh, väljendame me oma muret eh, inimõiguste rikkumise pärast ning eh, kordame seda, et e-, Eritrea peab tagama peamised demokraatlikud õigused oma kodanikele. me oleme korduvalt teinud erinevaid eh, ettepanekuid, et vaja oleks mm, vabastada vange, muuhulgas Rootsi Eritrea kodanik, ajakirjanik David Isak ja me jätkame sellist tegevust kõigil tasanditel, kõik, igal võimalusel. Euroopa Liit samuti tõst-, on tõstatanud küsimusi, mis puudutavad elu, inimõiguste olukorda Eritreas rahvusvahelisel areeni, areenil, eriti näiteks ÜRO Inimõiguste Nõukogu kohtumistel. me teeme koostööd ÜRO eriraportööri ja ÜRO uurimiskomisjoniga, nõuame, et neile antaks juurdepääs riigile ja me arvame, et kõige parem võimalus on teha kriitiliselt äh, koostööd selle riigiga Euroopa, äh, see on äh, kõige parem võimalus, sellepärast et selline kriitiline tegevus võimaldab meil rõhutada, et vaja on viia läbi konkreetseid muudatusi ja see annab meile võimalusi rõhutada, et väga oluline on inimõiguste vallas pidada kinni rahvusvahelistest standarditest. isolatsioonist sellistes tingimustes on väga harva kasu. ja teine põhjus, miks me arvame, et oluline on kriitiliselt suhelda selle riigiga, on ähm, võitlus vaesuse vastu. Euroopa Liit äh, on äh, lubanud toetada seda rahvast, äh, parandada selle äh, rahva elutingimusi äh, konkreetsete projektide kaudu ehk otse-eelarvesse me raha ei anna neile vaja on teha väga palju, kuna Euro Eritrea rahval on tõesti väga rasked elutingimused, neil on äh, praegu väga pro palju probleeme äh, toiduvarudega. Mm, ja seetõttu pidevalt äh, paljud inimesed, eriti noored inimesed, üritavad riigist lahkuda, tihti äh, kasutavad selleks väga ohtlikke teid ja seetõttu Euroopa Liidu arenguabi, üheteistkümnenda Euroopa Liidu arengufondi kaudu toetab sotsiaalset äh, arengut Eritreas. selles programmis on ette nähtud taastuvenergia arendamine ning muud äh, valdkonnad, mis võiksid anda panuse majanduskasvu ja töökohtade loomisse ning äh, ette on nähtud ka meetmed, mille eesmärgiks on parandada inimõiguste olukorda Eritreas. ning on veel üks kolmas element, mida tuleb samuti arvesse võtta Eritreal on strateegiline asukoht äh, Somaali poolsaarel, sellel on piir Somaali ja, ja Djiboutiga ja juurdepääs äh, Araabia poolsaarele. Äh, rahumeelne ja stabiilne Eritrea, mis austaks oma naabreid, omaks positiivset mõju üldisele olukorrale selles piirkonnas. konflikt Jeemenis, pinged Araabia maailmas muudavad dünaamikat ka Somaali poolsaarel ning äh, seetõttu meie kriitiline kohalolu, seda tuleb vaadata ka selles piirkondlikus kontekstis. Äh, isolatsioonipoliitika ei ole toiminud Euroopa Liidu toetus selleks, et parandada rahva elujärge, muudab nad vähem vastuvõtlikuks radikaliseerumisele ja vägivaldsele äärmuslusele ning seetõttu tahame samuti Eritreaga koostööd teha, me tahame anda panuse piirkonna stabiilsusesse ja rahusse härra juhataja, lõpetuseks räägiksin rände ja varjupaiga küsimustest. pidev rohkearvuline rändajate väljavool Eritreast on tõesti väga suur väljakutse. Eritrea on piirkonnas võtmetähtsusega riik, Eritrea äh, varjupaigataotlejad reeglina saavad rahvusvahelise kaitse staatuse Euroopa Liidus ne nende, selline protsendimäär on tõesti väga kõrge ja sellel on mõistetavad põhjused. E-, er-, Eritrea on oluline partner ka Hartumi protsessis, kus muuhulgas tegeldakse inimõiguste küsimustega piiride haldamise ja rände haldamisega. ja arutades inimõiguste küsimusi ning parandades e-, eritrealaste elujärge, arvame me, et me võib-olla suudame vähendada mõningaid äh, põhjuseid, miks inimesed Eritreast äh, lahkuvad ja vähendada siis ka rändajate sissevoolu Euroopa Liitu. me teeme tööd Eritreaga, Eritrea rahva hüvanguks, ma tahaksin seda veel kord toonitada. ja tõepoolest, kriitiline kommunikatsioon on meie huvides, see on ainus võimalus äh, anda panus sellesse, et asjad läheksid õiges suunas, ükskõik kas Eritreas või mujal, kriitiline suhtlus, mis põhineb dünaamika ja väljakutsete õigel mõistmisel, on pragmaatiline meetod, kuidas äh, tuua kaasa positiivseid muutusi, aitäh! Äh, äh, aitäh, proua minister! ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja Rahvapartei nimel esmalt saab sõna härra Stier. prošle godine imali smo u ovom domu raspravu o härra juhataja, eelmisel ajal, aastal meil oli Eritrea üle diskussioon, enamik äh, fraktsioone oli skeptilised selles osas, kas komisjon peaks andma arenguabi ja nad palusid, et äh, kui selline asi juhtub, siis peaks koostöö keskenduma sellistele asjadele nagu hea valitsemine, tavad ja inimõigusest kinnipidamine jätkuv inimõiguste rikkumine diktatoriaalse režiimi poolt on üks peamisi põhjuseid, miks inimesed põgenevad Eritreast ja tulevad Euroopasse. programm, mille komisjon varsti pärast seda äh, esitles, keskendus investeeringutele energiasektorisse ja ainult väike osa läks äh, energiasektori tõhusasse juhtimisse, nii et see ei peegeldanud kuidagi meie parlamendi diskussiooni järeldusi andsime sellele vastuvõtmisele negatiivse soovituse Arengukomisjonis, aga seda ignoreeriti ja komisjoni ettepanek võeti ühehäälselt vastu EDF-sessioonil. seega tahan mainida lõiget meie ühisresolutsioonist, mis palub, et Äh, rahvus, institutsioonide vahelise kokkuleppega oleks parlamendil EDF-i üle parem kontroll. sotsialistide demokraatide nimel äh, saadik Noiser, poolteist minutit. aitäh, härra asepresident, proua minister ma leian, et on väga hea, et me täna käsitleme Eritrea teemat resolutsiooni kaudu, kuivõrd inimõiguste olukord selles riigis on täiesti katastroofiline. piisab, kui lugeda Amnesty Internationali raportit, selles räägitakse tuhandetest poliitilistest vangidest, kelle perekonnaliikmeid ei teavitata sellest, mis toimub vanglates ja kuidas on nende perekonnaliikmete seisund ma leian, et me peame rääkima sellestki, et sisepoliitilistel põhjustel kuulutab Eritrea ikka jälle välja riigis erakorralise seisukorraga. Neil olla probleemid Etioopiaga ja seetõttu on nad Etioopiaga justkui nagu sõjaseisukohal. Eritreas on viis miljonit elanikku ja neist kolmsada tuhat on sõjaväes. praktiliselt iga viies riigi kodanik on Eritreast lahkunud, meil on üks võimalus, meil kui Euroopa Liidul, kui oma rahadega oma mõju avaldada, me peame rõhutama mm, mitte ainult seda, et inimõiguste olukord on eh, halb, vaid me peame Eritrealt nõudma, nõudma, et ta rakendaks nõukogu ja komisjoni rakendas Nõukogude komisjoni otsuseid, siiani eh, ainult näpuga vibutamine on olnud ebapiisav. aitäh, aitäh, härra Noiser ja nüüd Euroopa konservatiiv ja reformistide rühma nimel härra Temesmaaker. aitäh, lugupeetud minister Ähm, lugupeetud saadikud, tõesti on vaja äh, tegutseda äh, Eritrea rahva olukorra parandamiseks, aga see otsus, et äh, märkimisväärselt suurendatakse Euroopa Liidu abi Eritreale, on minu meelest väga oluline viga, sellepärast et see on vastuolus parlamendi seisukohaga komisjon rõhutab siin seda, et riik on Äh, raskes majanduslikus olukorras, aga nad jätavad tähelepanuta eritrealaste äh, raske olukorra äh, muus osas. Eritrea on põhimõtteliselt avatud vangla, kus inimesed elavad pidevas hirmus, seal kasutatakse piinamist, hukkamisi, seal ei ole mingit sõnavabadust, kogunemisvaba, ühenemisvabadust, usuvabadust, seal on lõputu ähm, Ähm, sõjaväeteenistus, äh, äh, lapsi värvatakse sõjaväkke, need lapsed ei tea, mis on kool. ja kõik see äh, selgitab seda, miks inimesed sealt Euroopasse tulevad nii suurel hulgal kodanikud, kodanike olukorda ei eh, ürita võimud kuidagi parandada, kui nad saavad rohkem Euroopa raha, siis eh, nad lihtsalt jätkavad eh, oma diktatuurirežiimi. kas me tõesti soovime seda? Eritrea rahval ei ole meie rahast mingit kasu, kui see ei ole seotud mingite konkreetsete arengueesmärkidega ning peamiste inimõiguste austamisega. ning isegi, kui nad leiavad Euroopa Liidus turvalise varjupaiga, Mm, isegi see tundub olevat äh, illusioon, sellepärast et Eritrea režiimi nuhid äh, jälitavad neid isegi Euroopas, nad nõu-, nõuavad, et nad maksaks äh, makse ja kui nad keelduvad maksmast, siis ähvardatakse nende perekonda aastaid on meediakanalid seda olukorda valgustanud, ÜRO-s on sellest rääkinud, räägitud USA, aga samas ei ütle mitte midagi. tõesti vaja on olla realistid ja tegutseda, aitäh. Uh, suur aitäh, ALDE fraktsiooni nimel uh, proua Becerra Bastrechea, kaks minutit aitäh. juhataja proua Hennis Plašert, täna hommikul pidasime me debatti seaduslikult küsitava kokkuleppe üle Türgi ja Euroopa Liidu vahel. see on midagi sellist, mis äh, minu arvates meile häbi teeb, sest äh, me näeme siin meeleheitlikku katset äh, hakkama saada nende pidevate põgenikevoogudega, mis on jõudmas Euroopasse. ütlesime siin parlamendis, et lisaks lühikese perspektiivi meetmetele peame me arutama ka aluspõhi, põhjuseid. täna arutame me resolutsiooni, mis mõjutab saju, sadu tuhandeid inimesi, kes otsivad äh, varjupaika, äh, tulles äh, riigist nagu Eritrea, mis ei anna mingeid muid võimalusi neile kui orjatööjõud täna arutame neid paarisadat miljonit, mis antakse Eritrea valitsusele järgmise paari aasta jooksul, kas seda kasutatakse niimoodi, et eritrealased ei peaks oma riigist lahkuma? daamid ja härrad, me ei saa anda seda raha ilma, et meil oleks suuremaid garantiisid valitsuselt, mis süsteemselt rikib, rikub inimõigusi tohutul skaalal selle parlamendi arengukomisjon väljendas oma seisukohti eelmisel novembris väga selgelt, et indikatiivprogrammi ei peaks vastu võtma, sest et on tõsiseid kahtlusi, selles, et seda raha kasutatakse teistel eesmärkidel kui see, milleks ta mõeldud oli. see ei lähe otse kodanikele, seda arvamust aga ignoreeriti. ÜRO uurimiskomisjon on öelnud, et äh, sõjaväeteenistused äh, äh, orjastavad rahvastikku, meil on vaja, et Eritrea oma kohustusi ka täidaks ja et sõjaväeteenistust piirataks maksimum kaheksateistkümne kuuga, aga Eritreal ei tundu olevat mingit kavatsust niimoodi tegutseda. kas komisjon on leidnud mingisuguse viisi, kuidas garanteerida, et Euroopa maksumaksjate raha ei jõua ühe kõige, planeedi kõige hullema diktaatori kätte? meie oleme need, kes peavad tagama, et äh, me tegelikult ka aitame äh, lahendada probleeme maailma vaesemates riikides, me peame maksumaksjate rahaga ettevaatlikult ümber käima ja peame tagama, et tingimustest peetakse kinni, samas peetakse kinni ka inimõigustest, aitäh. E, aitäh, e, kuue fraktsiooni nimel proua Veržia, palun. E, üks minut on teil aega, palun võtke sõna mulle oleks meeldinud, kui mul oleks kaks minutit olnud, härra juhataja, ma kõigepealt äh, tunnustan seda, et meil on selline resolutsioon esimest korda pärast kahe tuhande neljandat aastat. Eritrea on maailma kõige hullem diktatuur pärast äh, Põhja-Koread, tegemist on avatud vanglaga ja tõesti inimesed üritavad sealt põgeneda sõjaväeteenistuse eest, isegi Eritrea diasporaa puhul on tegemist räkiti kasutamisega ning äh, me oleme tõesti väga mures äh, rände küsimuste pärast, aga mitte ükski vabaühendus ei saa Eritreas töötada. kuidas me üldse aida, aitame eritrealasi, kuidas on võimalik ellu viia elektrifitseerimisprojekte ilma, et äh, ühtlasi teenitaks mingite hargmaiste ettevõtete huve ning äh, tegelikult on ju öeldud, et eh, Euroopa Liidul ei ole mitte mingisugust eh, mõju Eritrea eh, sõjaväeteenistuse pikkusele, hoolimata nende lubadustest. kuidas on võimalik aidata välja õpetada Eritrea piirivalvureid, kes tegelikult osalevad ju inimkaubanduses? me ei suuda kuidagi parandada inimeste olukorda selles piirkonnas või selles riigis, vastupidi aitäh ja nüüd äh, saab Roheliste nimel sõna proua Sargentini. aitäh. Mm. eelmise aasta novembris me võtsime vastu ühehäälse otsuse, aga nõukogu jättis selle tähelepanuta kui me räägime arenguabist, siis äh, kakssada miljonit äh, eurot äh, nõukogu arvates on tegemist illegaalse rändevastase võitlemise plaaniga, aga tegemist on sellega, et eritrealased Mm, põgenevad sealt sellepärast, et nad nälgivad seal ja kui neil õnnestub tõesti läbi teha see väga keerukas rännak, kõigepealt nad äh, peavad äh, mööda saama piirivalvuritest, kes nad äh, põhimõtteliselt maha lasevad, kui saavad, ja kui nad ähm, siis nad peavad edasi rändama, kui nad jõua, jõuavad Euroopasse, siis ikkagi pressitakse neilt raha välja meil on vaja dialoogi president Afeverkiga, aga dialoog ei tohi olla selline nagu Türgiga, ehk me maksaks äh, piirikontrolli eest. aitäh ja EFTD fraktsiooni nimel saab sõna nüüd äh, Mike Hocken. aitäh hoolimata sellest, et Eritreas on ainult kuus miljonit inimest, on tegemist äh, praeguses äh, rändekriisis äh, suuruselt teise rühmaga ja paljud neist tul üritavad tulla ka Ühendkuningriiki. põhjuseks on see diktaatorrežiim, kus äh, vabadused on alla surutud, kus on äh, väga pikk sõjaväeteenistus, on väga palju majandusprobleeme. kas keegi võiks mulle öelda, miks Euroopa Liit arvab, et vaja on Euroopa Eritrea despootlikele liidritele anda raha, ehkki sealne valitsus ei ole kuidagi vastutus otsustusvõimeline, seal ei ole õigusriigi põhimõtteid, äh, Euroopa Liit lihtsalt äh, annab ähm, maksumaksjate äh, raha probleem, ehkki me ei oma mingit aimu, millised on selle, sealsete probleemide põhjused Uh, thank you very much indeed. Uh, a teraz pan poseł. Aitäh. Ja nüüd saab sõna härra Venta. Üheks minutiks. Uzyskanie przez Erytreę niepodległości w tym... Aitäh see asjaolu, et Eritrea äh, saavutas iseseisvuse aastal üheksakümmend kolm, andis meile lootust, et tegemist saab olema demokraatliku riigiga, aga hiljem ähm, põhiseaduses äh, kehtestati õigusriigi põhimõtted, inimõiguste austamine, aga tegelikult äh, neid ellu ei viidud, seal ei ole kunagi viidud läbi valimisi, tegemist on totalitaarse režiimiga, seal ei austata inimõigusi, majanduslik olukord on väga raske, seal Äh, ja selle tulemusena on äh, inimesed sealt massiliselt välja rännanud. Äh, hinnanguliselt viis tuhat inimest iga kuu lahkub Eritreast ning arenguprogramm, mis Eritrea kohta vastu võeti, on ainus üks, ainult üks samm selleks, et inimesi aidata väga lühikese ajavahemiku jooksul. see võib vähendada vaesust, aga see ei lahenda kõiki probleeme, mis seal on. selleks, et Eritrea tõesti arenguteele asuks, on meil vaja saavutada, et seal viidaks läbi struktuurireforme. ja nüüd saab sõna proua McEwan pooleteiseks minutiks. proua minister, arengukomisjoni esinaisena on palju asju, mille üle ma olen uhke meie arengupoliitikas, aga ministrite ja komisjoni otsus äh, anda raha Eritrea programmidele ei ole üks nendest. olete kuulnud ko kolleegidest igalt poolt siit parlamendist rääkimas kohutavatest inimõiguse olukordadest äh, Eritreas ja seetõttu ühehäälselt äh, palus meie komisjon novembris, et äh, ei tehtaks otsust uue programmi osas ilma lisadialoogita parlamendiga, ilma lisadiskussioonideta ministritega, aga te siiski läksite ja allkirjastasite selle programmi ja parlamendi arvamust äh, mitte ainult ei ignoreeritud, vaid seda EDF-i komiteele isegi ei teatatud sellest äh, soovin teie kinnitust ja kahjuks ei ole komisjonis siin kedagi, kelle kinnitust küsida, et sellist asja uuesti ei juhtuks. see on väga tõsine otsus ja ma tõesti loodan, et kui iga-aastased tööprogrammid äh, esitatakse, siis kaasatakse parlament ka nendesse. teiseks, minister, te ütlesite, et raha läheb selleks, et võidelda vaesusega, kaheksakümmend seitse protsenti rahastusest äh, peaks minema energiaprojektidele, aga kellele see raha läheb, ei ole mitte mingisugust erasektorit Eritreas, kuhu, kes selle raha saab? ja te ütlesite, et meie reageering on osana, osaks meie praegusest reaktsioonist äh, rändekriisile, see muudab mind veel skeptilisemaks. Nende Eritrea inimeste hulk, kes äh, põgenikustaatuse saavad minu riigis, see on muudkui vähenenud. eritrealased tulevad äh, halvast poliitilisest süsteemist, nad ei ole põgenikud ja me ei peaks tegelikult ei peaks olema mingit sidet äh, meie suhetel Eritrea ja põgenike vähendamise vahel, aitäh uh,. Äh, okay. aitäh. ja järgmisena saab sõna oh.. proua McEwan, kas te võta-, olete nõus sinise kaardi küsimusega? Äh, härra Ojastovskilt. ja olete nõus sellega? jah palun, härra Jostovski. proua McEwan, teil võib olla õigus, kui te ütlete, et äh, Eritreale antav abi võib-olla ei lähe õigetesse kohtadesse ja sellest abist ei tule mitte mingisuguseid sotsiaalseid kasusid. mis on siis teiepoolne järeldus, kas teil on mingeid positiivseid mõtteid, kuidas seda abi Eritreale anda, kuidas kontrollida neid kulutusi <laughs> nii et raha läheks õigesse kohta, andke meile mingisugune positiivne lahendus, selle asemel, et ainult seda kritiseerite. milline on teie mõte, et milline on teie kontseptsioon? palun. aitäh äärmiselt keeruline on suhelda valitsusega, mis äh, sellis-, nii kohutavalt inimõigustega ümber käib. minu küsimus on, kas meil peaks olema üldse abiprogramm sellise valitsusega? see, mille osas me oleme nüüd kokku leppinud, on selline raamistik. mingit raha ei ole sinna konkreetselt määratud, mina paluksin seda, et kui mingi, enne kui mingisugune raha sinna suunatakse, mõeldakse asjade üle veel päris tõsiselt ja et parlamenti sellesse mõttekäiku ka täielikult kaasatakse, seda ma palun. Eh, ja ora la signora diputada Lola Sanchez Caldentei. Eh, aitäh, proua Sanchez Caldentei, palun üks minut. Gracias, señor presidente. La Unión Europea härra asepresident, Euroopa Liit lakendas kirjutas alla lepingu, jutt on kahesajast miljonist ja nende investeerimisest eh, energiasektorisse. ma saan aru, et vaesuse vastu selle rahaga nüüd küll ei võidelda, eh, selle raha teenivad eh, hargmaised Euroopa, Euroopa ettevõtted ja kohalikud korruptandid lisaks sellele on allkirjastatud Khartoumi leping ja on käivitatud Khartoumi protsess, Äh, mille käigus on, kujutatakse Eritread kui puhverriiki, mu daamid ja härrad, Eritrea on tõeline diktatuur, äh, seal on niisugusel määral inimeste õiguste rikkumine, elanikku surutakse alatult maha. üks viiest põgenikust, kes meile saabuvad, on pärit Eritreast, inimesed püüavad selle diktatuuri käest pääseda ja nüüd kui me sõlmime nendega lepingu, siis me tegelikult legitimiseerime eh, selle eh, diktatuuri ja vaatame mööda sellest dramaatilisest olukorrast, millised, millises inimesed peavad Eritreas elama. ei ole võimalik niisugust valitsust eh, rahastada, tänan. suur aitäh! ja nüüd kolleeg Kastaldo, minut palun. aitäh, härra juhataja Euroopa Liidu välispoliitika peab olema ja peab alati järgima teatud põhimõtteid. kui me räägime nüüd Somaaliast, kui me räägime keerulistest juhtumitest, mille käigus ka alaealisi sunniti äh, riigist lahkuma ja kas-, võtma ette ohtlik rändetee Euroopasse me kuuleme kohutavatest inimõiguste rikkumistest, me kujutame, kuuleme piinamistest, äh, vanglatest, inimeste hukkamistest ja inimeste jäljetust kadumisest. jah, Euroopa Liit peab riiki toetama, aga ainult siis, kui on ette näha konkreetsed tulemused inimõiguste kaitsmisel, vaesuse vastu võitlemisel, äh, aga praegu öö, äh, ei saa me lihtsalt niisugust valitsust toetada lihtsalt, et toetada, meil on vaja toetada konkreetseid samme. meil on vaja kaitsta inimesi ja minu meelest on sellel kõrgel kojal täiesti selge suhtumine sellesse asjasse ja nõukogu peab meie seisukohaga arvestama. ja nüüd kolleeg Ponga. härra juhataja, olukord Eritreas on kriitiline. iga kuu tuhanded eritrealased põgenevad oma koduriigist inimõiguste rikkumiste tõttu, mis seal toimuvad. ÜRO uurimis, uurimus, mis puudutas äh, olukorda Eritreas ja ÜRO äh, eriraportöör Eritrea inimõiguste küsimuses on ähm, väga murettekitavaid raporteid avaldanud ning äh, vaja on äh, tõsiselt võtta neid inimõiguste rikkumisi Eritreas ja meie ju teostame demokraatlikku kontrolli äh, AKP riikide mm, üle, kes saavad arenguabi. meie komisjoni arvamust aga ei võetud kuulda. inimõiguste austamine on Euroopa Liidu üks põhiväärtusi, me ei, äh, ei tohi järeleandmisi teha, kui tegemist on inimõigustega. ning vaja on toetada Euroopa, Eritrea rahvast, väga oluline on, et äh, teostataks kontrolli inimõiguste rikkumiste üle ja et võetaks meetmeid selleks, et lõpetada inimõiguste rikkumist Eritreas, aitäh. aitäh, ähm, härra Panga, kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele? härra Saani, teil on sõna. aitäh lugupeetud saadik, te rääkisite inimõigustest ja aga paljud eh, siin viibijatest on rääkinud ka korruptsioonist, et režiim tegelikult võtab ära igasuguse abi, mis Euroopa Liidult tuleb ja ei edasta seda ravi kuidagi rahvale. mida teie arvate, kas selline on olukord Ähm, või tuleb muret tunda tõesti ainult äh, inimõiguste äh, olukorra pärast? me peame ju alati arvesse võtma tingimuslikkust ja võitlust korruptsiooni e, vastu ja inimõiguste austamist. aitäh, äh, lugupeetud kolleeg, ma ütlesin lihtsalt, et Eritrea valitsus peab ära tegema oma osa ähm, selles osas, mis puudutab inimõiguste austamist ja meie parlamendina peame olema nõudlikud äh, selles osas, mis puudutab Eritreale antavat abi. aitäh. Euh, aitäh, lugupeetud saadik ja nüüd saab sõna härra ähm, Guerrero Salom pooleteiseks minutiks. aitäh, härra juhataja. proua minister täna ennelõunal oli meil põhjalik arutelu eh, põgenikekriisi teemal Euroopas. ja see vastab tõele, Eritrea ei olnud selle arutelu peafookuses. põhiline eh, tähelepanu kuulub Süüriale ja tema naaberriikidele, kuid Eritreal on üle kahesaja tuhande Äh, põgenikku, väga paljud üle, üle üheksa protsendi elanikkonnast on riigist lahkunud ja äh, sel riigist kavatsevad veel väga palju inimesi lahkuda ja liituda kõigi nende põgenikega, kus tegelikult on, äh, kuna põgenikke on kokku kuskil kuuskümmend miljonit, Eritrea puhul on asi selge valitsus on inimestelt võtnud põhiõigusi ta ei lase tegutseda valitsusvälitel organisatsioonidel, ta võtab inimesi pantvangiks ja rikub kõige jämedamal kombel inimõigusi, rakendab piinamist. me peaksime tõesti Eritrea suhtes olema tõesti kriitilised, meie abi peab olema seotud Eritrea poolsete kohustustega neid probleeme lahendada ja inimõigusi järgida täna on juba seda rõhutatud, et me ei tohi, et nõukogu ei tohi parlamenti selliste küsimuste puhul ignoreerida ja aitäh, ütleb härra juhataja. ja annab sõna kolleeg Maria Gabrielile. minut, palun aitäh, härra juhataja, proua minister, olukord Eritreas ja meie suhted selle riigiga illustreerivad suurepäraselt, mis on mängus Euroopa Liidu jaoks. esmalt meie äh, arengupoliitika, inimõiguste poliitika äh, sidusus ja teisalt Äh, et meil oleksid äh, instrumendid mitte ainult survestamiseks, vaid äh, ka selleks, et edendada selle riigi asumist inimõiguste ja demokraatia teele. nii et me peame paremini kasutada Euro kasutama Euroopa Arengufondi. see parlament on juba kutsunud üles selleks, et indikatiivset programmi, eriti selle valitsuste osa, annaks meile võimaluse olulist rolli mängida ja et selle tulemusena Eritrea oleks rahumeelsem ja stabiilsem. praeguses kontekstis teades, et eritrealased kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates on pärast süürlasi olnud suuruselt teiseks rahvusgrupiks, kes on jõudnud Itaalia rannikule ning see tähendab seda, et Hartumi protsess ja Cotonou lepinguid tuleb paremini kaas-, kasutada selleks, et parandada eritrealaste olukorda. vaja on võidelda äh, Ehm, ebaseadusliku äh, rändega, aga Eritrea on heaks näiteks äh, selleks, et me tõesti võime midagi saavutada, kui me probleemiga tegeleme. aitäh ja tahaksin tervitada siin Solidarnoši delegatsiooni külastajate äh, tribüünil tere tulemast Euroopa Parlamenti ja nüüd saab sõna proua Gomes pooleteiseks minutiks. inimõiguste süstemaatiline rikkumine Eritreas öö, on lisaks kõigele äärmiselt keeruline sealse diktatuuri, sõjalise diktatuuri tõttu, mille eest inimesed sajatuhandete kaupa põgenevad. siin ei ole õigusriiki siin ei ole toimivat seadusandlust, siin ei ole toimivat eelarvet, majandust, ei ole vabaühendusi selles riigis, mida, kes esindaksid seda riiki aastast alates kaks tuhat üks. nüüd on aga äh, plaan äh, valmistada ette äh, arenguabi ja investeerimine erasektorisse, kas tõesti komisjon kujutab endale ette, et selline plaan äh, parandab allasurutud rahva e, elutingimusi. kui me räägime sellest e, abifondist e, ja kui me sealt pumpame raha riiki, mis ei ole demokraatlik, siis ei saa see aidata kaasa stabiliseerimise, olukorra stabiliseerimisele piirkonnas. selles riigis tuleb läbi viia vähemalt ellu mõningadki demokraatlikud reformid, tuleb vastu võtta demokraatlike reformide programm, tuleb äh, anda võimalus tegutseda valitsusvälistel organisatsioonidel ja anda neile ka sõnaõigus, suur aitäh, proua saadik ja nüüd saab sõna härra Joachim Zeller. proua minister, härra juhataja, inimesed põgenevad Eritreast mitte sellepärast, et selles riigis on sõda vaid sellepärast, et president Ahveverki võimuoleku ajal tehti nendele elu põrguks. see ei takista aga komisjoni äh, äh, käivitada uus NIP programm äh, ja ausalt öeldes väidetavalt selleks, et tegel-, tagada riigi haldusjuhtimise paramine. minu meelest on tegemist tõesti niisuguse halva naljaga. siin on äh, Äh, olnud erinevat juttu summadest, kuna arengu ja koostöö raames ei olnud mingit adekvaatset koostööd, vähendati arenguabi ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, tõdes Euroopa Liidu delegatsioon, et ka seda viitekümmet kolme miljonit ei suudeta seal äh, praktiliselt ellu rakendada. aga nüüd palun väga, komisjon leiab, et võiks kakssada miljonit eurot eraldada minu arvates tuleks siiski tegelikult selles küsimuses leida õige lähenemine, suur aitäh! järgmisena annan sõna kolleeg Marita Ulfskogile üheks minutiks, palun. aitäh, härra juhataja, aitäh, proua minister. viis tuhat kakssada kaheksakümmend üks päeva on Rootsi ajakirjanik äh, vangis, Rootsi ajakirjanik David Isak. ta on tänaseks ainus Euroopa Liidu kodanik, kes oma sõnavabadusõiguse kasutamise eest saadeti trellide taha. ta pole ainus, on väga palju ajakirjanikke, Äh, samas rünnatakse, kes samuti on sundrillide taga, samuti rünnatakse äh, sõnavabaduse õiguse kasutamist pidevalt kas,, äh, selles riigis ei järgita inimesõigusi ja nende inimeste nimekiri, kes selle all kannatavad, on väga pikk. välis, Euroopa Liidu välispoliitika üheks nurgakiviks on põhiõiguste, põhivabaduste ja inimõiguste äh, Äh, järgimise tagamisega, minu arvates tuleks tingimata tagada, äh, et seda tehtaks ka Eritreas. ma toetan, et neile raha eraldatakse, kuid ausalt öeldes tuleks siiski need lepingud siduda muuhulgas sellega, et David Isaac äh, vanglast vabastataks, viimaks ometi. sõna härra Taktus. ma tahaksin tänada ta väga hea resolutsiooni eest äh, Eritrea olukorra kohta. ma tahaksin tänada ka toetuse eest, mida ma olen saanud. ma olen võidelnud äh, David Isaki eest, äh, Rootsi Eritrea ajakirjaniku eest, kes on juba rohkem kui neliteist aastat olnud vanglas väga kohutavates tingimustes ja ainult sellel põhjusel, et ta astus välja inimõiguste kaitseks. seetõttu on väga oluline, et Euroopa Parlament nõuaks äh, kõigi poliitvangide viivitamatut vabastamist ja kui jätkatakse inimõiguste rikkumist, siis peab sellel olema ka äh, Ehm, tagajärjegi ehm, pikaajalisele arengukoostööle. see ei ole aktsepteeritav, et Eritrea rahvas edasi kannatab. tõesti on tulnud aeg, et me seoksime selle abi tingimustega, nagu näiteks David Isaki ja teiste poliitvangide eh, vabastamine eh, ning inimõiguste austamine. me peame kahjuks tunnistama, et Eritrea on kahjuks paariariik. aitäh ja nüüd saab sõna härra Frunzulika Uh, uh, aitäh um, härra juhataja te räägite rumeenia keelt niivõrd hästi lugupeetud daamid ja härrad euroopa liit uh, otsustas taastada arenguabi eritreale muuhulgas ini programmi kaudu ja mm, siin räägiti juba sellest, et selle programmi maht on kakssada miljonit, hoolimata sellest, et Euroopa Parlamendi arengukomisjon kutsus eh, Euroopa Arengufondi komisjoni mitte kinnitama seda eh, eelnõu, mitte panema seda ministrite päevakorda. tundub, et parlamendi arvamust ei võeta arvesse kahjuks. see ja väga murettekitav on inimõiguste olukord Eritreas, see on väga pikka aega juba halvenenud. Ähm, olukord riigis praegu on väga halb, tsiviilisikuid vahistatakse suvaliselt, suvalistel põhjustel, nagu näiteks äh, valitsuse kritiseerimine, valitsuse äh, vastu olemine, äh, e, mitteametliku usu praktiseerimine, näiteks ähm, kohustuslikust sõjaväeteenistusest hoidumine ja Eritreast põgenenud inimesed moodustavad suuruselt kolmanda pagulaste rühma. me kutsume üles võtma arvesse seda otsust, mille meie langetasime. aitäh, härra Frantsuulika ja nüüd on vaba mikrofoni aeg. esimesena saab sõna äh, saadik Hayes. Uh, aitäh äh, härra juhataja loodan äh, külastada eritread äh, lähinädalatel iiri ngo vitaga mis on seotud toidujulgeoleku arenguga ja ma loodan et ma saan viia eritreasse selle resolutsiooni sõnumi mis loodetavasti homme minu kolleegide poolt vastu võetakse me peame tagama, et inimõigusi kaitstakse tingimustes, kus selline korruptsioon Eritreas valitseb, aga me peame tagama ka selle, et äh, Äh, see, kuidas Euroopa inimeste raha tegelikult Eritread rahastab, siis äh, see rahastamine peab minema Eritrea inimestele, mitte kellelegi teisele. ja ma arvan, et tugev sõnum teile, härra äh, proua minister, nõukogule, komisjonile, et seal peab, siin peab valitsema tingimuslikkus ja see rahastus, mille meie Euroopa Liidu kodanikena edastame Eritreale ja teistele arengumaadele, tingimused, mis on seotud inimõigustele et oleks kindel, et äh, valitsused meie väärtusi seal rakendavad. ma olen kõigiga nõus, et tuleb äh, saavutada selline kõikehõlmav lahendus, et tuleb saavutada äh, eduga David Iisaku küsimus, mis puudutab tema kinnipidamist, selle ma kordan üle, et me peame tagama, et Euroopa Liidu rahastus, mis läheb Eritreasse, peab tulema kasuks Eritrea inimestele ja mitte kellelegi teisele. aitäh, härra juhataja! härra e, caputo üks minut palun! aitäh härra juhataja! eritrea on paljude põgenike lähteriigiks kes euroopasse saabuvad. vastavalt human rights watchile lahkuvad nad sellepärast et rikutakse inimõigusi see, mida me kuuleme selle kohta, et inimesed kaovad, neid piinatakse, peetakse kinni, tapetakse, raport ütleb selgelt ka välja, et valitsus kasutab kinnipidamisi naaberriikides, sest selle ettekäändega, et seal ignoreeritakse inimõigusi ja igapäevane elu on sõjaväe kontrolli all mis arvestades riigis valitsevaid kohutavaid tingimusi, on Amnesty International palunud peatada paljudel riikidel kohustusliku eritrealaste tagasisaatmine, see, seda mainiti ka Euroopa Liidu ja Türgi tippkohtumisel. Euroopa Liit peab kiiresti lahendama põgenike voogude küsimuse, see, mida me tegema peame, on tagada, et igasugune raha, mis Eritreasse läheb, sõltub sellest, kas paraneb riigis inimõiguste olukord või mitte. härra Notis Marias, palun. aitäh, härra president ÜRO inimõiguste äh, nõukogu äh, arvamuse kohaselt toimub Eritreas süstemaatiline inimõiguste rikkumine. alates üheksakümne kolmandast aastast oleks vaja olnud läbi viia valimisi, aga juba aastaid on seal olnud äh, diktatuur. viis protsenti riigi elanikkonnast on riigist lahkunud poliitilise olukorra tõttu ja majandusliku olukorra tõttu vabadusi piiratakse, pressivabadust, arvamuste vabadust, usuvabadust ja sõjaväed teenistuses tihti pannakse toime piinamisi, inimeste õigusi eiratakse, Euroopa Liit peab andma panuse selleks, et töötataks välja demokraatlik valitsemismudel, vaja on mõista hukka inimõiguste rikkumised ning ähm, tuua välja valitsuse korrumpeeritus. Ähm, ning vaja on võidelda ebavõrdsuse ja vaesuse vastu selles piirkonnas. aitäh. ja nüüd saab sõna härra Jakovtšitš. Zastupnik? Zastupnik, zastupnik, okei okay.. Thank you very much, Mr President. aitäh, härra juhataja. da je baš Eritrea zemlja u juba palju aastaid oleme näinud inimõiguste rikkumisi Eritreas, erinevaid äh, inimeste orjastamise vorme, usuvabaduse puudumist, ähm, naistevastast vägivalda, täielikku LGBT kogukonna õiguste eiramist meie kolleegide vangistamist, Euroopa kodanike vangistamist ja paljusid muid inimõiguste rikkumise juhtumeid. kas Eritread tuleks aidata? jah, tuleks küll. aga me kõik ütleme siin, et arengufond peaks raha kasutama selleks, et aidata Eritrea rahvast küsimus on aga, et kas me oleme võimelised seda tegema, kas me saame tagada selle, et raha kasutatakse sellel otstarbel, ja et seda ei kasutaks enda huvides ära diktatuurirežiim. kui selle asi nii läheb, siis ei ole sellest mingit kasu. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kaavar aitäh härra president eritrea on riik milles on palju väljakutseid poliitiline ebastabiilsus inimõiguste rikkumine ja sunnitud sõjaväeteenistus on toonud kaasa humanitaarkriisi eritrea on äh, suur allikas äh, inimestele, kes on põgenikekriisis, äh, kümned tuhanded teevad ohtliku reisi Euroopasse, Somaalia, Eritrea ja Sudaan on tema piiril, Etioopia roll seetõttu julgeoleku pakkumisel Aafrikale ei, seda ei tohi alahinnata. üle saja kolmekümne tuhande Eritrea põgeniku on Etioopias ja Äh, nende juhtivale sõjalisele rollile tuleb siiski au anda, mis on, mida Etioopia mängib Al-Shabaadi vastu võideldes. härra juhataja, rohkem tuleb ära teha selleks, et mõjutada äh, poliitilisi majanduslikke mõjusid, mis põgenikekriisi tekitavad ja ainult läbi tiheda partnerluse regionaalsete võimudega äh, saame me tegeleda selle küsimusega kiiresti ja kõige paremal võimalikul viisil nii Põhja-Aafrika inimeste kui Lähis-Ida inimeste huvides ning ka meie huvides siin Euroopas, aitäh! Uh, suur aitäh! ja nüüd äh, proua Mogherini nimel proua minister Ennis Bachet. Thank you, Mr President aitäh, härra juhataja. nagu ma juba ütlesin oma äh, sõnavõtus debati alguses, siis me oleme tõsiselt mures sellest, kuidas tõsiselt rikutakse inimõigusi selles riigis ja me tegeleme inimõiguste küsimustega kõikidel küsimuste, kõikides kohtumistel ministritega ja, ja muudel kohtumistel valitsusega, me arutame neid küsimusi ka rahvusvahelistel foorumitel, eriti just ÜRO Inimõiguste Nõukogus EDF-i äh, riikliku indikatiivprogrammi puhul toetab Euroopa Liit äh, neid soovitusi, mida äh, ÜRO juhitud üldine ülevaade tegi, see võimaldab meil sügavdada inimõiguste dialoogi Eritrea valitsusega Euroopa Liit üritab leida Euroopaga partnerlust rohkem rohkuma eest vaimus, see on tingimuslikkus. ja seda silmas pidades on Euroopa Liit Eritrea valitsusega arutanud seda, et meie koostöö peab ka kaasas käima reformidega. see tähendab seda, et tõhusalt tuleb rakendada ÜRO soovitusi, parandada majanduse juhtimist ning reformida ka sõjaväeteenistust. aastatel kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kolmkümmend puudutab toetus energiaprojekte selleks, et suurendada toidu turva, julgeolekut ja põllumajanduse tootlikkust ka majandusjuhtimist äh, käsitletakse selleks, et oleksid head tingimused jätkusuutlikuks majanduskasvuks. Euroopa poolt rahastatud sekkumised toetavad elanikkonda, eesmärgiks äh, on parandada eluallikaid ja vähendada vaesust. ja lõpetuseks äh, inimõiguste parandamise olukord, ka meetmed selleks on ette nähtud, et seda parandada, Euroopa jätkuvalt parandab, toetab neid soovitusi, mis on tehtud Eritreale äh, ÜRO poolt juhitud üldise perioodilise ülevaate ajal arenguabi ja ma tean, et siin on tehtud palju märkusi selle kohta. arenguabi rakendatakse projektide alusel, mis on kujundatud konkreetselt selleks, et käsitleda Eritrea rahva vajadusi, luua töökohti, vähendada vaesust, ei toetata kuidagi keskvalitsust see, et para-, vastu võtta ja rakendada Euroopa projekte, see protsess toimub äh, läbipaistvalt vastavalt Euroopa Liidu ja ÜRO arengufondi reeglitele kõikides etappides ja projekti lisaks ka jälg, projekte järgitakse väga teraselt vastavalt äh, Euroopa Liidu finants- ja auditi määruste alusel. selle rahastuse Äh, kasu läheb Eritrea rahvale. rõhutan veel ühe korra, ei ole sellist asja nagu toetus keskvalitsusele. härra juhataja, ma olen teadlik, äh, nagu ka siin on öeldud, et äh, tegemist on äärmiselt keerulise poliitilise kontekstiga siin Eritreaga suheldes me vaatame üle oma suhtluse regulaarsete intervallidega, vaadates, kui kaugele me oleme jõudnud ja kui tõsine on valitsus süsteeme reformides. kõrge esindaja proua Mogherini raporteerib sellisest progressist või selle puudumisest teile, nii et äh, minu kavatsus ei ole absoluutselt parlamenti ignoreerida. olge, te võite olla kindlad, et me jätkuvalt jälgime väga teraselt inimõiguste olukorra arenguid Eritreas ja selle riigi rolli regioonis. nagu ma juba alguses ütlesin, siis me suhtleme Eritreaga selle rahva huvides lisaisoleerimine, see on küll kindel, et eh, edasine isoleerimine ei aita Eritrea rahvast mitte kuidagi. aitäh, härra juhataja! suur aitäh, proua minister! olen saanud seitse resolutsiooni ettepanekut eh, peaaegu kõikidelt fraktsioonidelt, seetõttu tahaksin eh, selle debati lõpetada, hääletamine leiab aset homme